La... tere hommikust kõigile, täiskogu istung on alanud no, reca la discussione con... tegemist on ühise aruteluga krediidiasutuste investeerimisühingute kapitali ja usaldatavusnõuete teemal. tegemist on Otmar Karase raportiga ja sõna ongi kohe raportööril, härra Karasel, teil on neli minutit